Good morning, dear colleagues. tere hommikust, kolleegid. me peaksime alustama. palun istuge kohtadele. ja valmistugeme selleks äh, libekomisjoni erakorraliseks istumiseks. libekomisjoni koosolek toimus eile ja ma meenutan teile, et äh, me otsustasime erakorraliselt pikendada kodanikuõiguste komisjoni koosolekut selleks, et käsitleda demokraatlikku protsessi Vahemere piirkonna keskosas ning selle mõju rändevoogudele ning Euroopa Liidu sisserände varjupaigu poliitikale. meil toimub arvamuste vahetus, äh, kohal on eesistujariigi Ungari esindaja härra Peeter Görkas, kes on Ungari alaline esindaja Euroopa Liidus, äh, komisjonist volinik Malmström ja ütleme talle veel kord tere tulemast meie komisjoni ja Vimo peasekretär, äh, kes juhib ka Euroopa välisteenistuse vastavat talitust ja kohal on ka Ilka Laidinen, Frontexi tegevdirektor. me arutame neid sündmusi, mida me kõik oleme igapäevaselt väga pingsalt järginud, arenguid Tuneesias, Egiptuses ja Liibüas esimene arutelu toimus äh, Strasbourgis eelmise istungjärgu ajal ja nüüd on meil võimalus saada värskemat infot viimaste sündmuste kohta ja seda kuulda eesistujariigi esindajalt, volinikul Malmströmilt, äh, Euroopa Välisteenistuse ja Frontexi esindajalt. me oleme saanud äh, äh, ja ma rõhutan, me saime pikendada libekomisjoni koosolekut pooleteist tunni võrra, meie koosolek oli eile väga tihe ja seetõttu ma rõhutan veel kord ajastuse olulisust, sest neil on kalduvus ajast üle minna ja seetõttu ma tõesti nõuan, et me peame kinni ajakavast, et me saaksime selle arutelu pooleteist tunni jooksul lõpule viia. rohkem aega meil pole eraldatud ja seetõttu teen ettepaneku äh, ära kuulata kõigepealt meie külalised, andes igale ühele viis minutit kõneaega ja siis toimub koordinaatorite sõnavõttu esimene voor. igale koordinaatorile eraldades kaks ja pool minutit kõneaega ja seejärel toimub arutelu äh, komisjoni liikmete seas, andes sõna nendele, kes soovivad sõna võtta. ja teen ettepaneku kõigepealt ära kuulata eesistuja Ungari esindaja, keda esindab Ungari alali esindaja Euroopa Liidus, Peeter Jörkes. Teil on viis minutit aega. suur tänu, eesistuja. riik hindab kõrgelt seda võimalust anda ülevaade selle väga kompleksse, väga suure küsimuse üle ja veel kord näidata, kui tihedat koostööd teevad institutsioonid kõigepealt ametlik aspekt, see, kus parlamendikomisjoni esimees kannab samasugust eesistujariigi lipsu nagu Ungari esindajaga ja samad eh, meeskonnad eh, on esindanud institutsioone nagu viis päeva tagasi, kui Ungari korraldas mitteametlikul eh, lõunasöögi siseasjade nõukogu raames volinik Malmström ja Frontexi esindaja ning Vimo peasekretär olid samuti kohal ning arutasid Põhja-Aafrika olukorda liikmesriikide välisministrite juuresolekul. ma tahaksin rõhutada viite aspekti, mida eesistujariik peab oluliseks seoses äh, tegevusega, mis on võimaldanud olukorda kontrolli all hoida ja seda, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid on reageerinud, suutnud reageerida sündmuste käigule. kuid ma olen kindel, et Äh, minu kolleegid oma voliduste piirides jagavad teiega üksikasjalikumat infot. Äh, olukord on väga kompleksne, väga keeruline ja kui me räägime ettevalmistusi märtsis toimuvaks ülemkoguks, kus see küsimus saab olema päevakorras, äh, ma ütlen, et me peaksime andma kaks põhjalikku vastust, kõigepealt majandusolukord, finantsolukord ja teiseks olukord Põhja-Aafrikas. tänase päevani on Äh, eesistujariik reageerinud viies valdkonnas. esiteks, kuidas on mõjutanud pagulaste voogu äh, saabumine äh, Tuneesiast Lampedusasse nii Itaalia palvel ja Malta palvel ja seda küsimust arutati eelmisel neljapäeval lõunal siseasjade nõukogus kus vastavate institutsioonide esindajad analüüsisid olukorda ning jõudsid järeldusele, et äh, hetkel on see olukord kontrolli all, Euroopa institutsioonid on õigesti reageerinud, äh, vajalikud äh, ressursid ja institutsioonid on aktiviseeritud ja olukord on praegu nii-öelda heades kätes, kuid komisjon ja eriti Frontex annavad teile palju põhjalikumad ülevaate lisa detailide kohta. teiseks, Euroopa Liidu kodaniku, kodanike evakueerimine Tripolis. meil ei ole Euroopa Liidu delegatsiooni esindust ja äh, meil ei ole ka seda juhtsaatkonda äh, liikmesriigi tasandil ja seetõttu Ungari eesistujana arvestades meie piiratud võimalusi ja kahte diplomaati, meil õnnestus Brüsseli abiga äh, paika panna korralik äh, koordinatsioonimehhanism, mis suudab äh, teavitada liikmesriikide esindajaid asjade käigust ja rohkem kui kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest on Liibüast evakueeritud, kuid mitte ainult Euroopa Liidu abiga ja mitte ainult äh, Ungari saatkonna abiga on evakueeritud mitte ainult Euroopa Liidu kodanikke, vaid ka teistest Euroopa riikidest samuti on korraldatud konsulaarkaitse ja Liibüa ametivõimud äh, peavad kontakti äh, Ungari suursaatkonnaga, kes esindab Euroopa Liitu. eesistujariik äh, komisjoni ja välisasjade kõrge ametniku nõusolekul on käivitanud teabekeskuse, seirekeskuse mis on alaliseks kohaks infovahetuseks liikmesriikide vahel ja vajadusel ka transpordi mobiliseerimiseks selleks, et evakueerida Euroopa Liidu kodanikke Liibüast. eile leidsid aset kaks suurt sündmust. kõigepealt nõukogu otsus äh, kiirkorras kehtestada Euroopa Liidu sanktsioonid Liibüale ja liikmesriikide esindajad, kes kuuluvad ÜRO Julgeolekunõukogusse, ütlesid, et see on Euroopa Liidu poolt kõige kiirem reageering pärast Julgeolekunõukogu otsust. seega sanktsioonid eile kehtestati, jõustati, nõukogu otsus ja nõukogu määrus on selleks jõustatud ja tundub, et hetkel on see ka õige reaktsioon Euroopa Liidu poolt, kuid vajadusel on eesistujariik valmis tegelema uuesti selle küsimusega ja vajadusel kas siis lühendama või pikendama seda sanktsioonide nimekirja ja see on vajalik nii kaudselt kui ka otseselt julgeoleku tegemiseks ja äh, selleks, et äh, kuidagi ohjeldada selle äh, Äh, sündmus mõju energia tarnekindlusele. eile me rääkisime äh, gaasi ja nafta impordist ja kuidas see mõjutab importi ja olukord näitas, analüüs näitas, Euroopas on praegu piisavalt äh, varusid ja seetõttu hetkel ei ole vaja erakorralisi meetmeid rakendada, kuid me hoiame olukorda kontrolli all ja jälgime asjade käiku. suur aitäh minister Kirkus, tänan selle eest, et äh, tegite lühidalt. Äh, kindlasti läheb see niimoodi ka volinik Malmströmiga, palun. suur aitäh, härra esimees, äh, nende julgustavate sõnade eest. daamid ja härrad, on rõõm täna siin olla ja ma arvan, et tänane päev näitab, et Euroopa Liit on võimeline koostööd tegema uutel viisidel, kui see vajalikuks osutub Äh, institutsioonid teevad koostööd, nagu ütles eesistuja esindaja, tean, et eile koos Ahveti komisjoniga andis teile infot ka volinik Füüle. Äh, ajad on äärmiselt dramaatilised ja me oleme võimelised koostööd tegema uutel viisidel ning ühendama oma jõud. me oleme tunnistajaks äh, teatud mõttes fantastilistele sündmustele, selline demokraatlik hüüe vabaduse poole ja tegevuskohas, kus demokraatiat ei ole eriti olnud aga see dramaatiline vägivald Liibüas on loomulikult murettekitav ja see on ka põhjus, miks me täna siin oleme. seetõttu on meil vaja holistlikku, täielikku lähenemist siin nii lühi-, keskpikas kui pikas perspektiivis ja peame toetama neid inimesi teel vabaduse ja demokraatia suunas ning kasutama kõiki vahendeid, mis meie käsutuses on selleks, et seda saavutada diskussioonid nõukogus, suursaadik mainis neid äh, lühidalt, ei hakka kordama tema poolt öeldut, äh, tegemist oli väga pika ning viljaka diskussiooniga. alustuseks äh, vaatasime me, milline on olukord Itaalias, kus komisjon reageeris äärmiselt kiiresti, et aidata Itaalia ametivõime. härra Laidinen räägib selle kohta paar sõna aga kiiresti, pärast kiiret kontakti Itaalia ametivõimudega suutsime me eh, seal alustada operatsiooni, et aidata itaallasi eh, eh, otsimis, tagaotsimisoperatsioonidega ja aidatakse neid ka screeninguga ning kohal on Europol, et näha, kas sellega on seotud ka mingisuguseid kuritegelikke tegevusi räägime Itaalia võimu, ametivõimudega ka sellest, kuidas humanitaaralustel neid aidata ja üritame neile igati abi pakkuda. tundub, et olukord on rahunenud, viimastel päevadel tuneeslasi ei ole enam saabunud Lampeduusasse ja me siis nüüd vaatame, kas see on trend või asjad veel muutuvad. inimesed, kes tulid no Lampeduusasse, olid noored tuneeslased, selle põhjal, mis me nägime, olid päris hästi haritud inimestega tegemist, nad kasutasid võimalust tulla Euroopasse, et leida siin paremat tulevikku. loomulikult jälgime me olukorda, ähm, mis puudutab rahvusvahelist kaitset ja nii edasi, aga tundub, et enamik nendest inimestest on pigem äh, majanduslikel põhjustel sisserändajad. mis puudutab arenguid Liibüas, siis seal olukord muutub äh, tund-tunnilt, infot eriti ikka veel ei ole äh, ja peasekretär tuleb selle juurde ilmselt tagasi, tendentsid on murettekitavad, inimesed põgenevad Liibüast naaberriikidele, selliste konfliktide puhul on asi tihti niimoodi, inimesed lähevad naaberriikidesse, umbes sada tuhat inimest on läinud Egiptusesse ja Tuneesiasse, mõned nendest on liibüalased, kes põgenevad äärmiselt murettekitava olukorra ja vägivalla eest, mõned tundub, on ka äh, Äh, Tuneesia ja Egiptuse kodanikud, nii et oleme siin reageerinud väga kiiresti ning äh, pakkunud abi Tuneesia ning Egiptuse ametivõimudele, aktiveerides MIKi ning saates sinna kaks miljonit eurot, kohapeal on inimesed äh, ka EKOst, minu kolleeg proua Georgieva on, on olnud seal äärmiselt aktiivne ja oleme üritanud inimesi saata Liibüasse nii kiiresti kui võimalik, sest olukord seal piiridel äh, on äh, kiireloomuline, äh, humanitaarvajadus on suur, et me töötame ju ka põgenike ülemkomissariga koos äh, ja nii edasi, et viia läbi hindamised koos nendega ning tegutseda. eesistuja juba mainis Euroopa Liidu kodanike küsimust, peasekretär tuleb selle juurde tagasi, umbes tuhat kakssada Euroopa Liidu kodanikku on endiselt seal Äh, mis puudutab äh, nüüd seda olukorda, mis on võimaliku äh, Liibüast püge-, põgenemisega, siis me ei ole näinud veel seni, et inimesed Euroopasse pürgiksid, nad on läinud naaberriikidesse, nagu oli ka oodata, aga ei saa välistada, et inimesed hakkavad saabuma ka Euroopasse. see sõltub suuresti sellest, mis Liib-, Liibüas aset leiab, kas režiim kukub täielikult kokku, kas seal tuleb täielik kodusõda ja sellisel juhul on tulemuseks tõenäoliselt inimeste lahkumine riigist. ma ei saa praegu numbrite koha pealt midagi arvata, aga peame olema valmis kõikideks olukordadeks. uurisime, millised on meie käsutuses olevad vahendid Euroopa Liidus, vaatasime neid katastroofiabi, mis on kättesaadav, meil on umbes kakskümmend viis miljonit eurot kiireloomulisteks vajadusteks Äh, kui kriis on dramaatiline, siis peame uurima, millised võiksid olla lisavahendid ja kus me neid võiksime leida. nõukogu toetas ka Frontexi rolli tugevdamist, Frontex saaks äh, koordineerida laiendatud Hermes operatsiooni, neil oleks rohkem vahendeid ning personali, äh, see aitaks Itaaliat ja Maltat päästeoperatsioonidel asüüli osas, IASO, kuigi see veel täielikult ei tööta, tal on olemas võrgustik ning kontaktid ning saaksid äh, liikmesriikide toetamiseks tegutseda, selleks et äh, aidata taotluste ning tegevustega ning kindlustada seda, et vastuvõtu tingimused oleksid piisavad ja me võiksime ka näha, vaadata, kuidas neid aidata. peame vaatama ka pikaajalist, pikas perspektiivis toetust nendele riikidele hetkel vaatame me üle naabrusstrateegiat, äh, uued nõudmised naabruskonnas äh, nõuavad uut poliitikat äh, ja uusi aspekte tuleb arvesse võtta ja nagu ma ütlesin, siis me oleme ka tihedas kontaktis põgenike ülemkomissariga ning IAN-iga. arutasime rahvusvahelise kaitse saajate küsimust nõukogus nagu komisjon uurib praegu võimalikke teguviise, aga leian, et äh, nõukogus ei olnud, äh, ei antud liiga palju äh, manööverdamisruumi siin. volinikega Georgieva, Füüle ja Ashtoniga tegutseme me siin valdkonnas ning komisjon teeb kõike, mis on meie võimaluste ning meie pädevuste piirides, aga olukord nõuab, et kõik liikmesriigid võtaksid endale vastutuse tõelises solidaarsuse vaimus. aitäh, härra eesistuja, kui võtsin sõna nüüd veidi pikalt, siis vabandan selle eest, aga äh, kindlasti ootan ära, millised on teie seisukohad siin olukorras. aitäh, volinik Malmström. nüüd äh, on sõna äh, suursaadik Vimole, Euroopa välisteenistuse peasekretäri. aitäh! tänan, esimees, ma üritan rääkida nii lühidalt kui võimalik, sest kõik on juba ära öeldud. ja ma omalt poolt lisan ainult natukene täiendavat infot, tehes vahet ühelt poolt Liibüa ja teiselt poolt Tuneesia ja Egiptuse olukorra vahel, sest nagu te isegi arutada saate, olukorrad nendes riikides ei ole sarnased mis puudutab Liibüat, siis me hetkel äh, kasutame kolmeosalist lähenemist. kõigepealt äh, aitame kaasa Euroopa kodanike evakueerimisele. ja selles osas ma tahaksin avaldada kiitust Ungari kui eesistujariigi poole tegevusele koha peal, see on äh, väga raske ülesanne, mida täidetakse väga keerulises olukorras, kuid nagu volinik juba ütles, ma arvan ja tema arvab, et me oleme arvutuste järgi siia on kohal veel ligi tuhat Euroopa kodanikku ja ähm, väga paljud nende seast ei kavatse lahkuda. järgmiste päevade jooksul on põhiprobleemiks see äh,, kui palju kodanikke Tuneesiast ja Egiptuse kodanikke koguneb piiridele ja ka teiste riikide kodanikke kogunevad piirialadele Tuneesia ja Liibüa vahel ja paluvad abi oma päritoluriiki naasmiseks. umbes kakskümmend kuni kolmkümmend tuhat egiptlast hetkel asub Tuneesias ja otsib võimalust tagasi pöörduda oma koduriiki ja Egiptus on küll mobiliseerinud oma võimalused, kuid pöördunud abi saamiseks teiste riikide poole, ka Euroopa Liidu poole. ja äh, teine aspekt ja see ilmselt kasvab aja kasv möödudes, puudutab humanitaarabi. vabaühendused on tasapisi hakanud Liibüasse saabuma, äh, algselt neid sinna ei lubatud, nüüd kui nad on hakanud saabuma Liibüasse, Benghazi ja äh, riigi idapiirkondadesse, nad külastavad haiglaid ja on tunnistajaks väga dramaatilisele olukorrale ning püüavad abistada ravimitega, meditsiinivahenditega ka toiduabi anda äh, järgmiste päevade jooksul, selle tähtsus kasvab. ja nagu ütles juba eesistujariigi esindaja äh,, oluline on keskenduda ka poliitilistele meetmetele, et äh, ohjeldada vägivalda ja ära hoida dramaatiliste sündmuste arengut Liibüas. Äh, siiani on rakendatud sanktsioone ja see on muljetavaldav, kuidas nendes lepiti kokku niivõrd lühikese aja jooksul New Yorgis ja Brüsselis ja me jälgime olukorra arengut eh, selleks, et otsustada, kas on vaja rakendada täiendavad meetmed ning toimuvad rahvusvahelised konsultatsioonid. mis puudutab Egiptust ja Tuneesiat, siis me peaksime keskenduma kahele aspektile. kõigepealt poliitilisele olukorrale, sest selles valdkonnas on väga palju ebakindlust kuna ülemineku valitsuse ametivõimud üritavad rakend-, lahendada kolme asja. kõigepealt põhiseaduslik reform, põhiseaduse ülevaatamine, teiseks valimisprotsessi loomine ja käivitamine ja kolmandaks, kas peaks eelkõige läbi viima presidendivalimised või parlamendivalimised. Need on olulisemad poliitilised küsimused, mida nendes riikides hetkel arutatakse. ja teiseks, äh, rääkides nimetatud kahest riigist, me peaksime mõtlema äh, nende riikide lühiajalistele ja pikaajalistele vajadustele selleks, et nad saaksid oma majanduse taastada, lahendada sotsiaalsed probleemid. üks probleeme, millega tuleb tegeleda järgmiste päevade jooksul, on see, kuidas saada Tuneesialt ja Egiptuselt täpsemaid taotlusi, palveid. me oleme juba osutanud teatud mõttes abi nendele, mõelnud sellele, millist abi ja toetust me saaksime nendele riikidele pakkuda, kuid nüüd on vaja saada nende riikidelt selged taotlused, vastasel juhul me satume jälle sellisesse olukorda, äh, et Euroopa üritab midagi peale suruda neile Äh, suruda peale oma abi. kuid täna me tahame just taolist suhtumist vältida, sest need riigid seda enam ei soovi. meil on vaja käivitada dialoog ja me peaksime äh, paari päeva jooksul äh, seda edasi arendama. sellega ma lõpetan, härra esimees, viis minutit on läbi. suur tänu, härra Vimond, tõesti rääkisite täpselt viis minutit. ja nüüd Frotexi esindaja härra Laikinen, palun. suur tänu, härra esimees, tere hommikust kõigile! ma, ka mina pean tegema väga lühidalt, ma olen teile ka kaks slaidi ette valmistanud ja ma loodan, et te saate neid siin ekraanil näha. eelkõnelejad juba ütlesid väga hästi, et äh, me ei tea päris täpselt, milline on olukord äh, ebakindlus suureneb ja me ei tea, kas mõni nendest kavadest, mis me oleme ette valmistanud, ka tõesti ellu rakendub. härra Vimoolt saime väga hea teate, et me ei peaks, ja hea mõte, et me ei peaks kõiki neid riike vaatama üheskoos, erinevad äh, riigid on erinevad selles regioonis, sellepärast tuleks meil riike vaadata eraldi ja see on ka ainus tee erinevad käitumisstsenaariumid tähendavad seda, et need toovad endaga kaasa erinevad rändevoolud. ma arvan, et Tuneesia puhul see, mis on juba olnud ja mis käib, on see, et Tuneesiast tulevad inimesed Lampeduusasse, see on üheks näiteks, ja volinik selgitas päris hästi, mis olid äh, nende voogude põhjused, põhiliselt äh, majanduslikud, nimelt et äh, oli võimalik äkitselt äh, oma olukorda parandada. see oli üks stsenaariumitest. teine stsenaarium inimesed, kes äh, otsivad kaitset äh, ja siis otse loomulikult need mõtted, et meie operatsioonid peavad olema kooskõlas nende erinevate stsenaariumitega mis me siiamaani ära oleme teinud? me alustasime Hermes operatsiooniga nädal aega tagasi, Itaalia esitas palve ja meil õnnestus äh, Itaaliast tulnud äh, kõikidele palvetele vastata nii tehnilise äh, kui ka inimressursi osas ja Itaalia puhul ei ole meil vaja vaadata mitte lambetuusat, kus on ikka veel üheksasada tuhat põgenikku, vaid tuleb mõelda ka teistele regioonidele, kus on Itaalia siis äh, inimesi paigutanud. me teeme pikki tööpäevi probleemide lahendamiseks, eelmisel äh, nädalal saatsin ma kirja nii põgenikevolinikele ja ka rahvusvahelisele mereorganisatsioonile selleks, et nad äh, annaksid meile võimalikult täpset informatsiooni ja et me saaksime kasutada nende informatsiooni öö, oma töös ja ka vastupidi. meil on väga tihedat, tihe ühendus ka mm, välisteenistuse ühe osakonnaga, ka Europol on kaasatud ja mis puudutab asüülitaotlejate toetamist, siis äh, olen Rob Fieserile pakkunud kogu abi, mis meil on võimalik selleks, et äh, aidata neid äh, varjupaigataotluste küsimuste lahendamisel. nüüd paar sõna ka Hermese operatsiooni kohta. nagu ma ütlesin, see toimub, olukord on rahulik, pärast seda, kui kaks nädalat tagasi oli väga palju põgenikke, nii et kahekümne kuuendast veebruarist ei ole põgenikke enam saabunud, nii et tõesti inimesed seal kohapeal teevad oma tööd. ja seda hästi pärast seda lühikest perioodi, kui tööd ei toimunud. Te näete siin kahte mulli, siin on roheline mull, mis puudutab äh, erinevaid äh, varjupaikasid ja siis sinine mull, kus on need, kes on saabunud. meil on erinevad stsenaariumid, te teate, meil ei ole oma varustust, meil ei ole oma personali, nii et äh, kõigepealt oli meil vaja aega äh, neid koguda. meie lähenemine on proaktiivne ja me üritame mitte üle reguleerida, spekuleerida ja paanikat tekitada. nii et me üritame hoida kõike tasakaalus. Malta, nagu me kõik aru saame, on väga suure surve all, neil on vaja abi teistelt liikmesriikidelt ja ametkondadelt, ja pärast tänast kohtumist sõidan mingi Maltale selleks, et vaadata, mida on seal võimalik ära teha ja kuidas Hermes operatsiooni laiendada ka Maltale. ja viimane märkus puudutab Kreekat. ja seda näete siit slaidilt. kuigi Kreeka-Türgi piiril on olukord kontrolli all ja tippnumbritest novembri alguses on nüüd põgenikke seitsekümmend viis protsenti vähem, on ikkagi olukord pingeline. ja see ei ole erinev olukorrast äh, Aafrikas. sest Magrebi riikidest lennuühendus Istanbulidesse äh, ikka veel toimib. ja mõeldes sellele, et äh, alžeerlased on just maapiiri pidi tulnud äh, Türki, nii et tegemist ei, äh, ei ole mingi eraldiseisva nähtusega. ja viimane punkt. nagu volinik ütles, kui meil tuleb seda ohutaset hoida kõrgemal, kõrgemal pikka aega, siis tuleb meil leida veel lisavahendeid ja ka lisainimesi selle töö tegemiseks. suur tänu, härra Laikinen ja nüüd alustame esimese sõnavõtjate vooruga. fraktsioonide koordinaatorid saavad sõna ja ma teeksin ettepaneku, et Äh, meie Liibüa raportöör, Liibüa Euroopa Liidu lepingu raportöör proua Anna Komes võtab sõna ja siis Magrebi delegatsioonist äh, selle juht äh, härra Pansei. ma saan aru, et ta on ka siin kohal. jah, härra Panseri. nii et ma teeksin ettepaneku, et iga koordinaator saab sõna maksimaalselt kaks, kaks pool minutit, selleks et me saaksime ajast kinni pidada. härra Pussutil ja proua Morvai, mis on teie probleemiks? nagu alati, härra esimees, palun, et ka mitteühinenud liikmed saaksid võimaluse küsimusi esitada. kui me, te soovite siin demokraatlikke riike esindada, jah, te saate teises voorus sõna, ütleb härra esimees, kõigepealt saavad fraktsioonide koordinaatorid sõna, härra Pussutil, palun Well, let... tänan, esimees, lubage kõigepealt tänada kõiki sõnavõtjaid, kes on täna siia tulnud meie kutsel. Äh, see äh, julgustab meid, mis nad täna ütlesid, sest on selge, et nad kontrollivad olukorda ja see on igati teretulnud olukord on muutunud väga volatiilseks. mina olen pärit Maltalt ja möödunud nädala jooksul minu koduriik võttis vastu kaksteist tuhat evakueeritud inimest Liibüast, kaheksakümnest üheksast erinevast riigist. kaksteist tuhat inimest. Äh, see toimus väga sujuvalt, seda tänu sellele, et et erinevad liikmesriigid, erinevad riigid saatsid äh, oma lennukid kohale, et oma kodanikke välja tuua. aga küsimus on see, kui need kaksteist tuhat oleks liibüalased, kas oleks teised riigid tõesti saatnud oma lennukid appi? ma loodan seda väga. millised on meie prioriteedid? esimene prioriteet on selge, teha lõpp vägivallale see peab olema meie esimene mõte ja kaalutlus. ma tervitan ÜRO ja Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist, kuigi ma kardan, et nendest ei piisa äh, vägivalla ohjeldamiseks praegusel hetkel. meie teine prioriteet on saada Liibüa inimestele humanitaarabi. on selge, et liibüalastel napib toitu, ravimeid ja me peame ühendama oma jõupingutused selleks, et saata vajalikku humanitaarabi. kolmas prioriteet ja see tuleb kolmandale mulle meelde, on äh, äh, kavade koostamine võimaliku migratsiooni hädaolukorra lahendamiseks, mis võib tekkida. mitte keegi meist ei oleks soovinud seda, aga see võib juhtuda, sest seda on juba aset läinud Liibüa, Tuneesia, Egiptuse piirialadel juba nendes piirkondades on tekkinud humanitaar hädaolukord ja inimesed ootavad selget vastust küsimusele, mis siis saab, kui massilised rändevood Liibüast suunduvad Euroopasse, kas me oleme selleks ette valmistunud, mis juhtub siis, kas meil on kava, kuidas äh, toimida olukorras, kui tuhanded inimesed põgenevad Liibüast Euroopasse. kas Frontexil on juba selline operatiivtegevuskava sahtlis olemas, et selle, sellise olukorra tekkimisel sahtlist välja võtta ja tegutseda? kas äh,, mida Frontex teeb, kuhu Liibüast põgenenud inimesed viiakse, kas Liibüa vabastatud piirkondadesse nagu Benghazi piirkonda või äh, viiakse need inimesed äh, erinevatesse liikmesriikidesse, kui jah, siis millistesse liikmesriikidesse? ma tean, et nõukogus, nagu volinik Malmström ütles äh,, äh, ei ole liikmesriigid olnud eriti äh, valmis põgenikke vastu võtma, kuid me oleme raskes olukorras ja raskes olukorras me peame kõik ühendama jõud, et mõju avaldada. Hanna Moraes. aitäh, härra esimees. ma arvan, et see lühikese perspektiivi töö, mis on tehtud kolleegide poolt eh, presiidiumi laua taga, on eh, väga tänuväärne, mis puudutab eh, Euroopa Liidu kodanike esialgseid Frontexi tegevusi see parlament on käinud Liibüas, äh, me saame aru sellest, nendest rände ja põgenike survetest Liibüast juba kõvasti enne seda intsidenti. me mõistame seda survet, mis on Maltale, mida mainis ka härra Posutile, mis ei ole midagi uut. minu esimene küsimus äh, ja tuleb pidada silmas äh, seda, et Lampeduusasse on Tuneesia põgenike arv vähenenud, kas Äh, ja proua Malmson ütles seda, et nõukogu järeldustes ei ole mingit äh, erilist äh, tahet näha seda koormat jagada. parlamendis oleme me näinud seda, et sellised probleemid juba enne eksisteerisid, see kiireloomuline olukord, millest härra Posutil rääkis, on kiireloomuline praegu, Need tuneeslased, kes läksid Lampeduusasse, olid magistrikraadiga, aga nendest inimestest on tulemas, nendest riikidest on tulemas inimesi Eh, igasugusest ühiskonnaklassist, igasuguse sissetulekuga, me ei tohiks eeldada, et nad ei tule, nad kindlasti seda teevad. minu küsimus on, kas eh, reedeses nõukogus eh, toimub midagi kiireloomust selleks, et näidati ka, näidata, kas meil on olemas vahendite teine etapp, et tegeleda koormate jagamisega äh,, Äh, menetlust, äh, direktiive ja nii edasi, need asjad on tegelikult nõukogus kinni ja nemad ju peaksid üritama seda probleemi lahendada. Äh, see ei ole küll komisjoni küsimus, aga esitan selle siiski teile, et kas te näete mingit kiireloomulist tegutsemist ja kui meil on selline erakorraline olukord, kas siis me peaks keskpikas perspektiivis rääkima äh, mingisugusest pikk, suuremast partnerlusest äh, lähteriikidega, mitte ainult äh, sellised kokkulepped, vaid korralikud partnerlused, mis võtavad arvesse need püsivad muutused selle piirkonna äh, suhete iseloomus Euroopa Liiduga, see, et rahvastik on noor ja et ja hetkel ei ole Ehm, näha seda, et oleks valmis seda koormat jagada ja sisemiselt laiali jaotada neid põgenikke. härra Posutil mainis seda, et Maltas on olukord juba tõsine. minu küsimus on siis järgnev, me teadsime sellest probleemist juba enne, kas nõukogu tegutseb nüüd kiiremini asüülipaketi osas, uute partnerluslepete osas ja kas on mingit äh, märki reedest, et äh, tegeleme ka millegi muuga kui sellega, et lühiajaliselt see kriis äh, piiridesse saada või me tegeleme ka sellega, mida parlament soovib, ehk siis keskpika ja pika perspektiivi lahendustega. aitäh, äh, proua Weber, palun. suur aitäh. tahan tänada kõiki neid austatud külalisi, kes täna meie ees on, selle eest, et nad siia tulid, et nad meile infot jagasid ja eriti hindan seda, et nad on teinud seda nii lühikese etteteatamisega arvan, et eh, meie Euroopa Parlamendi liikmete jaoks on oluline see, et me saame selle info ja et meil on võimalus küsida küsimusi ja mõningad asjad endale selgemaks teha. isiklikult palun lubage mul öelda, et eh, aastatel tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa, üheksakümnendate alguses, kui eh, režiimid muutusid Ida-Euroopas, siis oli Euroopa Ühendus täiesti ette valmistamata ja see üllatas neid väga. ja ei ole vist väga üllatav, et nad ka seekord olid üllatunud eh, Euroopa Liidus eh, nendest eh, muudatustest, mis Põhja-Aafrika režiimidega on aset leidnud. ja ma täielikult mõistan ja on selge, et me peame tooma äh, eristuse sisse Egiptuse, Tuneesia vahel ühelt poolt ja Liibüa pool, vahel, Liibüa teiselt poolt ja võib-olla siia liitub tulevikus veel mõni riik. me oleme mõistlikud inimesed ja saame aru, et ka Euroopa kodanikud on seal ja nemad on prioriteediks Euroopa Liidule. aga samal ajal on kõige häbiväärsem see, et see, siis kui meie siin praegu juttu räägime, inimesi tapetakse Liibüas, inimesed surevad ja see on nüüd juba mõnda aega toimumas. ja inimesed, mitte ainult mina, aga teist, ka teised inimesed ütlevad, et seekord ei reageerinud Euroopa Liit päris siis, kui nad oleksid pidanud reageerima, vaid liiga hilja ja võib-olla isegi mitte liiga äh, tõsiselt piisavalt tõsiselt ja ma saan aru, et nüüd oleme me siis tegemas seda, mida meil teha vaja on. nagu ma olen aru saanud, siis Frontexis töötatakse juba läbi erinevaid stsenaariume, äh, sõltuvalt sellest, mis aset leiab, neil on riskianalüüsi eksperdid ja saan aru, et koht äh, on olemas komisjoni tasandil, aga minu küsimus on järgnev, kas ei tohiks, kas ei peaks äh, Äh, tegema sellise kriisirakukese, mis, mida saaks aktiveerida äh, iga kord, kui see vajalikuks osutub ja kes töötaks siis plaani, plaani A, B või C alusel. asi ei puuduta ju mitte ainult tegusid, vaid ka varasid, see et meil on äh, katastroofifond, mis on kakskümmend viis miljonit, siis seda on ju väga vähe, kui sellised asjad aset leiavad. aitäh, proua Sargentini, palun! Thank you, Chair an evacuee in essence is a refugee too. It's somebody suur tänu, iga evakueeritu on ka tegelikult põgenik, sellepärast et ta on pidanud põgenema sealt, kus on ohtlik. nii et ähm, me saadame paate ja lennukeid selleks, et evakueerida eurooplasi kuid natukene aega tagasi sõlmisime Liibüaga kokkuleppe, et äh, migrandid jääksid Liibüasse. ja ma nüüd mõtlen, et kas komisjoni või Frontexi esindaja võiks nüüd meile öelda, mis sai sellest kokkuleppest, mis on Itaalial Liibüaga ja sellest kokkuleppest, mis on Euroopa Liidu Liibüaga või kes nüüd kontrollib üleüldse Vahemere piirkonda? et päästa siis kõigepealt inimesi, kes üldse julgevad äh, merele minna. Frontexi esindaja ütles, et nad aitavad äh, Itaaliat sõelumisel, tahaksin teada, mis sõelumine see on. Ateenas näiteks põgenikud ei saanud küsida varjupaika äh, Frontexi piiriametnikel, nad pidid küsima varjupaika mujalt, nii et kui ei ole üldse võimalik Frontexilt varjupaiga küsida, siis mis mõte on üldse sõelumisel ja kes seda peaks tegema? kui palju varjupaiga taotlejad meil üleüldse on juba Maghrebi riikides, seda tahaksin ka teada saada. ja kas te mäletate, et äh, enne suvepuhkust rääkisime me siin eritrealastest kes jäid lõksu Liibüa kõrbesse ja oli oht, et nad saadetakse tagasi Eritreasse. ka siis räägiti juba kokkulepetest Liibüaga. nii et ma arvan, et meil on vaja hinnata, kellega me siin kokkuleppeid sõlmime ja kuidas me arvame, kuidas me saame oma vastutuse panna teiste õlgadele, on väga küüniline näha, et need, kes pidid äh, päästma Vahemere piirkonda põgenike eest, on nüüd äh, seda piirkonda surve alla seadmas. nüüd Lampedusa puhul öeldi, et enam ei ole rändevoogusid, sellepärast et liibüalased said oma tööga nii hästi hakkama. see on järjekordselt väga küüniline ja olen täiesti nõus härra Moraesega Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, et tegemist on tähtajalise kriisiga, aga meil on vaja korralikku lahendust ja on vaja, et nõukogu võtaks midagi ette just varjupaiga poliitika osas härra Köökhoop ei tundu olevat ruumis ETSR fraktsioonist, nii et, nii et siis saab sõna härra Tavares, palun suur tänu, suur tänu kõigile osalejatele, suur tänu kogu selle informatsiooni eest selle kohta, mida me oleme nüüd äh, kavandanud. minu arvates on meil nüüd, oleme siin nüüd plaanimas suurt piirioperatsiooni, piirivalveoperatsiooni ma ei tea päris täpselt, kas see on see, mida meil on vaja. mis saab siis, kui sellest saab humanitaaroperatsioon? piirivalveoperatsioonist ei pru-, pruugi piisata. meil on viis tuhat kilomeetrit Marokost Süüriasse ja iga kilomeeter kujutab endast suurt humanitaarset riski. mind ei kergenda nagu härra Laidineni see tõsiasi, et tegemist on erinevate riikidega see võib küll endaga tuua see kümme erinevat riik eh,, olukorda jah, Maroko piiri, piiril, Süüria piiril, Süüria-Türgi piiril, kus meil on põgenikke Iraagist ja nii edasi. tahaksin teada, kas eh, meie oleme valmis vastu võtma põgenikke, kas me oleme valmis vastu võtma rohkem varjupaigataotlusi ja mis saab solidaarsusest eh, Euroopas? siin on segadus ka varjupaigataotlejate tavaliste sisserändajate puhul, eriti Tuneesia puhul. me rääkisime sellest juba Strasbourgist, et et kui äh, väljarände saadetakse tagasi, siis on ta kurjategija. nii et me peaksime mõtlema, kuidas me oleme valmis lahendama seda probleemi, siis äh, tagasisaatmine millised on need prioriteetsed regioonid, meil on juba prioriteetsed regioonid, aga meil on vaja ka hädaolukordades prioriteetseid regioone, me oleme väga palju rääkinud sellest, et eh, humanitaarkriisid ei ole etteplaanitavad, me ei saa enne ette näha, millal need toimuvad ja kus siis Renate Veber mainis ka sarnast kriisi. et ka see rakukene peaks tegutsema. siis see sõltuvus diktaatoritest meie varjupaiga taot-, varjupaigapoliitika puhul Itaalia minister on öelnud, et äh, leping Liibüaga e, kehtib ikka veel, kuid ta praegu ei toimi. nii et kui me tahame, et härra Gaddafi toetaks meie varjupaigapoliitikat selleks, et me, et me ei peaks seda üle vaatama. No. suur tänu, härra Tavares, härra Borghezio EFR-i nimel. suur tänu. ma tahaksin ühineda eelkõnelejatega, avaldades südamest tänu meie külalistele, kes on tulnud kohale, et pakkuda väga olulist ja huvitavat teavet. ma tahaksin tõstatada kaks punkti. milliseid kriteeriume te kohaldate oma hinnangute andmisel? Te mainisite kahtekümmet viit miljonit eurot mida see summa katab pärast selliseid äh, dramaatilisi sündmusi ja kohutavaid tagajärgi mitte ainult Maltale ja Lampedusale. see on tõeline kriisiolukord, hädaolukord ja Lampedusa elanikud on tegelikult äh, väga kangelaslikult vastu võtnud põgenikke äh, sellel saarel juba ainult neli tuhat elanikke ja sinna on saabunud äh, ligi kuus tuhat immigranti. meil puudub ülevaade, me täpselt ei tea, milline on äh, hügieeni ja sanitaaria olukord seal ja ma arvan, et äh, sinna on vaja suunata rohkem rahalisi vahendeid. Euroopa on alati teadnud, et osa piirilõikusid on nõrgemad kui teised ja inimesed on aastaid juba Euroopa Liitu saabunud paadipõgenikena Äh, kuid äh, nende sündmuste valguses, kui me räägime talveolukorrast ja ähm, karmidest oludest merel, on see olnud raskem. suvel on olukord lihtsam ja mere ületamine on ka lihtsam, siis me võime oletada, et põgenikevoog suureneb ja Tuneesial on siis raske põgenike olukorda kontrolli all hoida. rääkida, rääkimata Liibüast, kus põgenike arv võib mitmekordistuda seetõttu ma tahaksin teada seda, mida on Tuneesia teinud, milline on ajakava ja mida te kavatsete teha, arvestades seda, et päris kindlasti kujuneb välja äh, laiaulatuslik kriisiolukord. me peame olema selleks valmis ja on õige, et taolised riigid nagu Malta ja Itaalia äh, ei peaks jääma abita ma olen sellele viidanud juba eelmistel koosolekutel ja ma olen kuulnud äh, väga veenvaid ütlusi solidaarsuse ja muude teemadega. E-, e-, paljud parlamendiliikmed on teinud avaldusi selle kohta, kui palju on toetust avaldatud ja kuidas me oleme toetanud neid riike kriisiolukorras, kus me vajame enamat, sest päris kindlasti on arenemas äh, suur kriisiolukord ja meil on väga palju pagulasi, kelle eest vaja hoolitseda ja me peame võtma endale ka vastavad kohustused, see on suur probleem ja selleks on meil vaja korralikku plaani. sest Itaalia ja Malta üksinda ei suuda sellega toime tulla ja me ei tohi neid abita jätta. ja ma tahaksin pöörduda eriti voliniku poole küsimusega. mida te arvate Itaalia ministri Maroni ettepanekust nõnda-öelda Marshalli plaani kohta, et äh, laiendada majanduslikku sotsiaalabi nendele inimestele, sest äh, kui me saaksime seda abi pakkuda nende koduriigis, oleks see parim võimalus. ja kui mitte, siis mida me saaksime teha? ja äh, Liibüa Euroopa Liidu lepingu raportööri ei ole enam saalis ja seega me kuulame ära Magrebi delegatsiooni esimehe härra Panseri ja sellele järgneb äh, arutelu äh, liikmete seas. lugupeetud härra Panseri. Grazie eh,. Sappiamo che le transizioni non saranno. suur tänu. me teame, et et üleminekuperioodid on alati keerulised, seda me oleme tõdenud nii Tuneesias kui Egiptuses ja Liibüal saab see olema veelgi raskem, selles pole kahtlust. ja me ei saa oletada, et, et äh, asjad arenevad sujuvalt, harmooniliselt seetõttu meil on vaja vahetuid algatusi ning meetmeid pikemaks ja keskpikaks perspektiiviks ja neid tuleks tulemuslikult ka rakendada. volinikud Füüle ja Malmström on just need volinikud, kes peaksid vastutama nende meetmete koordineerimise ees. tegevuskavad on juba koostatud, esimesed sammud on tehtud, need on olnud head Äh, on ka rahalised vahendid eraldatud, kuid me vajame pikema perspektiivi lähenemist, sest me mõistame, et meil on vaja rohkem rahalisi vahendeid selleks, et toime tulla nende pagulastega, kes on juba kogunenud Tuneesia piirialadele. me täpselt ei tea ette öelda, millised äh, saavad olema sündmused Liibüas, kuid ilmselt tagajärjed saavad olema väga tõsised ja seetõttu volinikud peaksid kokku panema pikemaajalise finantsprogrammi, sest kakskümmend viis miljonit eurot ei ole piisav summa. meil on vaja korralikku euroopalikku lähenemist ja me peame mõtlema sellele, kuidas me pagulased äh, laiali jagame, meil on vaja korralikku poliitikat ja meil on vaja Vahemere piirkonna poliitikat äh, ja võib-olla Ameerika Ühendriigid saaksid meid abistada nende kiirreageerimisjõudude käivitamisega ja mõtetega, kuidas seda teha ja äh, pikemas perspektiivis on meil vaja korralikku poliitikat, mis toetub äh, partnerluslepingutele ja me peaksime toetama äh, neid riike selleks, et seal moodustatakse suveräänne valitsus, demokraatlik riik ja on oluline mõelda ka investeeringutele Tuneesiasse sest Tuneesia saaks olema võrdlusriigiks õigusriigi ja demokraatia kehtestamisele Põhja-Aafrikas. me peaksime Tuneesiat toetama, et tugevdada demokraatiat seal, kuid me peame mõtlema ka sellele, äh, milline saab olema järgmine etapp meie partnerlussuhetes, sest see on oluline Äh, Tuneesias on kõik võimalused demokraatia eduks ja me peaksime rohkem toetama seda piirkonda. kas te soovite sõna? Uh, tänan, esimees. ma tahaksin pöörduda äh, suursaadik Vimoni poole, te ütlesite, et üheks prioriteediks on teha lõpp vägivallale ja ka volinik Malmström mainis seda. see tähendab psühhopaadi tegevuse ohjeldamist ja me teame, et sellel psühhopaadil on keemiarelv Euroopa Liit oli sellest teadlik, kuid ei võtnud kasutusele mingeid meetmeid äh, eelmiste aastate jooksul, et äh, äh, nõuda desarmeerimist. meil ei ole julgeolekunõukogu otsust ülelennu keelustamiseks, kas kas me arvestame sellega, nagu Merksid ütlesid, et lisaks meie kohustusele kaitsta äh, Liibüa kodanikke ja teisi inimesi, immigrante Liibüas, lasub meil ka kohustus kaitsta sada tuhat Euroopa kodanikku, kes veel Liibüas viibivad. teine küsimus. kui me räägime migrantidest, pagulastest, milline on meie kui Euroopa Liidu prioriteet? kas neid horde eemal hoida võimalusel ja saata Frontexi piiridele nende eemalehoidmiseks? või peaksime mõtlema tõsisele humanitaarabile, mis tõstaks meie nähtavust. meie nähtavus on väga väike. ei Tuneesia piiril ega Egiptuse piiril ei ole meid eriti näha. ja osutades humanitaarabi, abistades ÜRO põgenike ülemkomissari tegutseda piiridel, kas ei oleks parim võimalus inimeste abistamiseks ja äh, ähm, nende lahkumise ärahoidmiseks, selle asemel, et saada Frontex sinna äh,? väga palju migrante, kellest me ei taha midagi kuulda, nad ei ole tuniislased ega egiptlased, nad on Eritreast ja teistest Aafrika riikidest, need on äh, viletsas majanduslikus olukorras inimesed, mis me nendega peale hakkame? kas on äh, parem jätta nad äh, pagulaste ülemvoliniku ja rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni töötajate pädevus ja mida Euroopa Liit teeb äh, nende uute poliitiliste jõudude abistamiseks, kes asendavad psühhopaadi. ei piisa ainult vabaühenduste saatmisest ja nende tegevuse äh, stimuleerimisest Benghazis on moodustatud uus rahvuslik valitsus ja me peaksime kohe nendega ühendust võtma. mida me teeme selleks, et oma poliitilist mõjuvõimu kohe kehtestada? suur tänu, proua Gomes ja selle järgneb vastuste voor äh, samas järjekorras nagu esimeses voorus ja esiteks saab sõna äh, eesistujariigi Ungari esindaja, suursaadik Peeter Georges ja ma palun teid vastata nii lühidalt kui võimalik. Uh, aitäh, äh, teengi lühidalt. esimene element, äh, äh, kõigi nende teenuste tunnustamine, mille Marta, Malta tegi mitte ainult Euroopa Liidu kodanikele, vaid kõigile, seda tunnustati ka nõukogu kohtumisel see väike liikmesriik on tõesti käitunud kangelaslikult. mis puudutab koormuse jagamist, siis pööraksin teie tähelepanu sellele, et pilt on laiem, sest viidati ka põgenikele, tohututele põgenike hulkadele, mis tulid aasta kaks tuhat kümme jooksul ilma suuri ajalehe pealkirju tekitamata. aga mis puudutab individuaalset liikmesriiki, siis on olukord äh, laiem ja me peame Äh, selle ka arvesse võtma, kui me räägime horisontaalsest koormuse jagamisest äh, liikmesriikide vahel. asüülipakett ja see kiireloomuline iseloom, see näitab selgelt, kui tõsiselt nõukogu neid küsimusi võtab, Põhja-Aafrika kausta juba arutati Euroopa Nõukogu äh, ministrinõukogu farmis, äh, see on ka märtsi ülemkogu äh, äh, kavas ja juuni ülemkogu kavas, nii et äh, väga intensiivset äh, ettevalmistavat tööd hakatakse tegema ja lähimatel nädalatel ja kuudel ja Ungari eesistuja eesmärgiks on äh, asüülisüsteem aastaks kaks tuhat kaksteist paika saada. küsimus, mis puudutas Äh, äh, seda, äh, millised on Itaalia ja Liibüa kokkuleppe mitterakendamise tagajärjed, siin tuleme, tuleb, peame me arvesse võtma neid rändevoogusid, mis Liibüas hetkel aset leiavad Liibüa ja Egiptuse Tuneesia vahel, see käib horisontaalselt, hetkel kui see tek-, hakkab tekkima vertikaalne tendents, siis on loomulikult väljakutse Euroopa jaoks tohutu, aga nõukogus oli liikmesriikide seisukoht see, et vastavad institutsioonid ja te kuulete selle kohta rohkem äh, komisjonilt, Frontexilt ja välisteenistuselt, et nemad on paremas positsioonis, et äh, seda asja, selle asjaga tegeleda ka keskpika ja pika perspektiivi strateegiate väljaarendamisel. aitäh, Olli Malmström, palun! aitäh, jah, loomulikult peame koheselt andma abi Liibüa naaberriikidele, et nad saaksid seda humanitaarolukorda leevendada, me teeme seda, MIK on aktiveeritud, komisjoni inimesed on kohapeal, me töötame MTÜ-dega, me saadame raha, humanitaarvahendeid ja nii edasi ja jälgime olukorda pidevalt ei ole mingit formaalset kriisirühma, aga mitteametlik on olemas, igapäevaselt olen kontaktis äh, härra Füüle, proua Ashtoni, proua Georgieva, härra Laidi, Laidineni, Europoli eesistuja ja nii edasi, kõigiga, kõigi nende erinevate osapooltega oleme kohtunud, ÜRO äh, põgenike ülemkomissari esindajaga, eelmisel nädalal härra Gutierrezega, nii et meil on pidev kontakt selles küsimuses loomulikult oleks olnud suurepärane, kui asüülisüsteem juba oleks praegu paigas. see on äh, soov ja ma tean, et Ungari eesistuja ka ilma selle kriisita teeb äh, kõik endast oleneva, et sellega ühele poole saada, liikmesriigid samuti tegutsevad selle nimel. vaatame erinevaid stsenaariume koos Frontexiga, liikmesriikidega, situatsioonikeskusega, et näha, milline olukord võib tekkida Euroopa Liidu piiridel. mainisin seda kahtekümmet viit miljonit eurot, mis on nüüd äh, TG Home'i äh, käsutuses, kui humanitaarkriis äh, tuleb tohutu, siis peaksime leidma ka teisi vahendeid, üritame nüüd paika panna kõike seda raha, mis meil on. meil on aluslepingus artikli seitsekümmend kaheksa punkt kolm, kus me võime erakorralistel tingimustel teha otsuseid äh, näiteks selleks, et saada raha ning äh, teha kättesaadavaks äh, lisasummad kiiremini, kõike seda tehakse vaatame ka, millised on erinevad võimaluused humanitaarabi pakkuda, nagu ma öö, äh, ütlesin, siis öö, äh, äh, selle mitteametliku lõuna ajal ei olnud, ei näidatud üles erilist soovi seda koormat jagada, aga solidaarsus oli olemas, kõik liikmesriikide saadikud võivad kinnitada, et tegemist on Euroopa küsimusega, me oleme valmis abi pakkuma. räägiti härra Laininiga sellest, milliseid vahendeid on tulevikus vaja selleks, et liikmesriike aidata, Maltal on muidugi tohutu surve, aga kinnitan, et Euroopa Liit reageerib ka sellele. ja üritame leida ka erinevaid äh, mooduseid, kuidas aidata komisjoni poole pealt. pikas perspektiivis peame me andma riigile, sellele regioonile abi, et nad saaksid demokraatlikult areneda ja me kindlasti võtame ette ka meetmed äh, legaalse rände puhul äh, see mida teha on võimalik, seda ka tehakse, vaatame erinevaid stsenaariume ja isegi kui inimesed ei ole veel Euroopasse saabunud, siis ilmselt nad seda tulevikus teevad ja siis peame olukorda uurima. ei ole mingit varianti, et Frontex ja liikmesriigid hakkaksid tagasi saatma inimesi, kellel on vaja kaitset, selleks on rahvusvahelised seadused olemas, mida austatakse praegusel juhul samuti. aitäh, härra Vimmu, palun! aitäh, härra esimees lisaksin sellele, mida volinik ning eesistuja on juba öelnud. vaadates, milline olukord hetkel on, tuleks ehk eristada eri tüüpi sisserändajaid, kes hetkel meie juurde jõudmas on. esiteks äh, need Euroopa Liidu kodanikud, kes on evakueeritud, kes on tahtnud pöörduda koju. siis on Tuneesia ja Egiptuse kodanikud, kes samuti piiri ületavad eh, selleks, et eh, koju jõuda. nagu ma ütlesin, on e-, eriline olukord eh, Tuneesia piiril, kes on ehk egiptlastega, kes on ehk läinud valele piirile ja tahaksid lõpuks ikkagi oma riiki tagasi jõuda. hetkel Egiptuse Liibüa piiril hoolitseb kõige eest Egiptuse armee ja tundub, et saab sellega väga korralikult hakkama. asjad liiguvad enam-vähem õigesti. just Tuneesia piiril tundub olevat puudu veidi inimressurssidest ja vahenditest Nad on äh, taodelnud abi rahvusvaheliselt kogukonnalt ja hetkel me oleme organiseerumas selles suunas. siis on veel üks rühm, millest äh, keegi ei ole rääkinud, ehk siis kolmandate riikide kodanikud. näiteks kakskümmend viis tuhat Hiina kodanikke, umbes sama palju türklasi, äh, Filipiini inimesed, kes on abi palunud. oleme üritanud ka neid aidata, et nad jõuaksid äh, äh, sealt ära ja nende oma riigid, ametivõimud on samuti saatnud äh, laevu selleks, et nad ära viia. siis on küsitud Aafrika inimeste kohta, kes tulevad Aafrika lõunaosast. olgem nüüd läbipaistvad, sellist, neid inimesi ei ole me piiril eriti näinud, Liibüa, Egiptuse või Liibüa, Tuneesia piiril, kus nad on, seda ei tea. Äh, isegi nende riikide, päritoluliikide äh, ametivõimed, Tšaad, Nigeeria, Mali, arvavad, et nad äh, tulevad tagasi lõuna poole selle vägivalla tõttu, mis rannajoonel hetkel on aset leidmas, lähevad nad ehk pigem lõunasse, mitte põhja, idasse või läände. aga hetkel vastavalt informatsioonile, mille meie oleme saanud, me neid eriti näinud ei ole ja viimane grupp, äh, see on ka probleem, mis on tekkinud, sest et äh, oleme näinud, mis Lampeduusas aset leidis. Liibüa enda kodanikud, äh, kui ebastabiilsus jätkub, siis tekib nendel võib-olla soov või vajadus lahkuda oma riigist ja minna mujale. ka seda olukorda uurime ja vaatame, mida on võimalik teha, aga hetkel on äärmiselt keeruline äh, Äh, kuidagi selgelt ennustada seda, mis aset äh, leidma võib hakata. teame, et Frontexi esindaja siin on öelnud, et äh, mõnikord räägitakse lausa miljonist Aafrika lõunaosa riikide kodanikust, kes võib saabuda, aga hetkel seda aset leidnud ei ole ja me peame seda olukorda uurima. teine küsimus, mis mulle suunatud oli, puudutas Tuneesiat ja kõike sellega seoses. härra Panseri, teil on jah täiesti õigus, Tuneesia võiks tüüpiliselt olla sellist eh, tüüpi riik, eh, kus, eh, kui me asjad õigesti korraldame, siis võib kõik minna edukalt. Tuneesia ametivõimudest on tahtnud rääkida sellist edasijõudnud staatusest, me teeme kõik endast olenevat seda ka saavutada ja jällegi võin öelda, et läbirääkimisteks on vaja kahte osapoolt ja meie ees peavad olema ametivõimud, kes on ka sellises positsioonis, et nad saavad meiega läbi rääkida. ja hetkel üritavad Tuneesia võimud öö, äh, öö, äh, suhelda opositsiooniga, kes nende riigis eksisteerib, peaminister Äh, astus tagasi, eile määrati ametisse uus peaminister, kes on juba langenud äh, kriitika ohvriks. Äh, veel üks minister, kes eile tagasi astus, oli tööstus- ja teadusminister, me peame töötama Tuneesia praeguse ajutise valitsusega, peame saama aga nendelt selge visiooni selle kohta, kuidas me koos saaksime edasi liikuda ja siis kolmas küsimus, mis oli mulle suunatud selles osas, mida me oleme ette võtmas selleks, et vägivalda lõpetada. keemiarelvad, äh, kuulsin äh, nende kohta, sain informatsiooni nagu teiegi meediast, äh, see on info, mida peab uurima ja analüüsima ja see peab saama ka kinnituse. hetkel meil mingit kinnitust ei ole, oleme kontaktis õigete organisatsioonidega, kes seda küsimust uurida saavad. loodetavasti saame selle kohta ka veidi rohkem teada, aga senini mingisuguseid tõendusmaterjale selle kohta ei ole. teiseks lennukeelutsoon, seda küsimust on puudutatud Julgeolekunõukogu debattide käigus, aga Julgeolekunõukogu viisteist liiget on hetkel otsustanud mitte seda kehtestada. see võib lähitulevikus jällegi tõusetuda see küsimus ja siis äh, uurime asju, aga senini seda tehtud ei ole. vaatame, kuidas debatid jätkuvad. Äh, olukorda pidevalt jälgitakse, toimuvad tihedad konsultatsioonid erinevate liikmesriikide vahel Julgeolekunõukogus ning loomulikult ka siin Euroopa Liidus. aitäh! Äh, volinik Malmström peab tingimata lahkuma hetkel, nii et täname teda tema kohaloleku ja panuste eest ja annan sõna härra Laidisele. Äh, palume, et te teeksite lühidalt, et me saaksime ka teise ringi küsimused võtta, arvestades meie ajalisi piiranguid. aitäh, härra esimees, luban teha väga lühidalt. esimene punkt, küsimus, mis siis saab? meil on kuus stsenaariumit ja seitsmes stsenaarium on kõigi nende kuue kombinatsioon. vastavalt nendele stsenaariumitele on meil paigas erinevad kavad, mis oleks äh, Frontexi poolne reageering nendel juhtumistel. Äh, ja siin on meil vaja vähemalt kahte asja, meil on kõigepealt vaja äh, vastuvõtjat ja meil on vaja osalisi. ehk siis äh, liikmesriigid peaksid panustama nendesse operatsioonidesse ja me mõlema, üritame saavutada mõlemad, nii vastuvõtjad kui osalisi. meenutan veel ühe korra, et äh, kõik stsenaariumid äh, ei saa olla sellised, et nad sobivad igas situatsioonis. nagu öeldi, siis eh, nii palju erinevat tüüpi eh, inimgruppe on, erinevaid stsenaariume, erinevat tüüpi äh, gruppe erinevates stsenaariumites ja me ei saa olla kindlad, kuidas asjad lähevad. sama puudutab ka operatiivkavasid äh, tegutsemisviis ei saa olla samasugune igal pool. kui on tohutus vool inimesi, kes tahavad saada rahvusvahelist kaitset, siis on absurdne mõelda, et äh, Frontexi roll oleks kuidagi seda takistada. sellist asja ei saa isegi mõelda. küsimus, kas meil on kriisirakkerühm olemas? kui me oleme kriitilises olukorras, siis see on kõige halvem hetk, millal muud muuta menetlust ja olemasolevaid struktuure. see kehtib äh, praegusel juhul ka minu agentuuri puhul, me kasutame neid äh, vahendeid, mille me loonud oleme. mis tüüpi sõelumine toimub? sõelumine on äh, elementaarne osa sellest tegevusest, protsessist, kus pannakse paika inimeste isik, nende sisserände põhjus ja nii edasi ja me, me määratleme selle nii hästi kui võimalik. oluline on meeles pidada seda, et äh, äh siin on kaasatud äh, ÜRO põgenike ülemkomissar ja meie ja peame oma tegevust selles mõttes sünkroniseerima. pean korra veel kordama, et äh, piiritegevusest ei piisa kõik peavad aru saama, et see ei saa olla lahenduseks. me oleme aga osa lahendusest, ükskõik milline see lahendus siis ka olema saab. üks punkt, äh, mis puudutab äh, eri tüüpi põgenikke, äh, sellest rääkis ka juba väga mõistlikult härra Vimon, ei ole küll tohutut inimhulka, aga on ka teistpidi eh, inimvool, eh, need Põhja-Aafrika liikide, riikide kodanikud, kes on elanud Euroopa Liidu liikmesriikides, kes naasevad nendesse riikidesse. on eh, olemas selline tagurpidi inimvool, mitte küll väga suur, aga see on olemas ja see on veel üks punkt, mida peaks mainima. ja lõpetuseks äh, jätkutegevus, pädevuste tõstmine selles piirkonnas ja see on tõesti äärmiselt huvitav asi, millele mõelda, kuidas Euroopa Liidu kriisihaldusstruktuurid paika saavad ja minu seisukohast eh, seni ei ole eh, me olnud kaasatud eh, Euroopa Liidu kriisihalduse piiri Äh, julgeolekuelementidesse, sest et hetkel meil ei ole võimalust minna kolmandatesse riikidesse, et teha koostööd, aga see on üks nendest küsimustest, millest te väga teadlikud olete ja mis on hetkel olemas ka Frontexi määruses. aitäh, härra Laidinen! kell on kümme kakskümmend ja nagu ma ütlesin, meil on tendents äh, ajaliselt üle minna, nii et äh, üritame nüüd teise küsimuste vooru ka pidada äh, see on avatud ring ning eh, teen ettepaneku, et eh, iga fraktsiooni esindaja, kaasa arvatud eh, fraktsioonilise kuuluvate liikmed, saaksid ühe minuti kõneaega, et meil oleks teine ka vastuste voor olemas ja palume, et tõlgid annaksid meile veel kümme lisaminutit aega, see on ainuke moodus, kuidas me asju korraldada saame, muidu me hakkama ei saa. kõigepealt sõna härra Jakolinale. suur tänu, härra president, härra esimees, vabandust. ka mina tänan Euroopa Liidu institutsioone selle eest, et nad on oma esindajad saatnud lahendamaks seda väga valulist küsimust Aafrikas. tegemist oli asjaga, mida me ei saanud ette näha, nüüd on meil üleminevik üleminekuvalitsused, vägivald jätkub, aga siiski on jäänud mulje, et äh, väga paljude äh, algat-, väga paljud algatused jäid hiljaks, mõelgem kas või näiteks ÜRO sanktsioonide peale. ÜRO võttis vastu sanktsioonid, seda küll hilja, aga Euroopa Liit toetas neid veelgi hiljem. peale selle mõeldi ka väga palju majanduslike küsimuste peale. mul on nüüd kolm mõtet. varjupaiga küsimused on prioriteetseks küsimuseks. ühine varjupaigapoliitika peab olema meie prioriteediks. meil on ju Frontex ja Frontexil on mandaat varjupaiga struktuure paremaks muuta. teiseks solidaarsus. tihti räägitakse solidaarsust, kuid väga harva me näeme, et tegelikult ka tõesti ollakse ka solidaarsed Malta puhul oli väga tore, et solidaarsust üles näidati ja ma loodan, et nüüd midagi sarnast näeme me ka Lampeduusa puhul. härra Pussutil, teil on protseduuriline küsimus. jah, kui ma aru sain, siis te andsite kõneaega igale fraktsioonile ühe minuti, kuid palun pidage kinni toontesüsteemist koordinaatoritele te andsite kõigile sama palju aega, aga nüüd peaksite kasutama toetussüsteemi. jah, ütleb härra esimees, meil on küll kahjuks aega väga vähe ja saame maksimaalselt kümme minutit üle teha, nii et me, ja me ei saa vähendada nende inimeste arvu, kes soovisid sõna võtta ja neid on vähemalt viisteist, nii et on väga võimatu seda aega jaotada. nii et liikmed, kui te olete valmis esitama küsimusi kirjalikult, nii et me saaksime komisjonide teistelt esindajatelt, välisteenistuse esindajalt saada vastuseid siis kirjalikult, siis saame seda teha, kuid jätkame nii, nagu ma ettepaneku tegin ja annan sõna härra Kreisel Dörflerile, palun, üks minut. suur tänu, härra esimees meil on Saksamaal üks väga tore film, ma küll ei tea, kuidas seda pealkirja tõlkida, aga tegemist on filmiga, kus ikka jälle sama asi uuesti kordub ja siin on sama lugu, jälle viis-kuus aastat näeme täpselt samasugust asja, täpselt samasuguseid sõnu. härra Laidinen, viis aastat tagasi. härra Laidinen, äkki te kuulaksite mind? härra Laidinen, ma tahaks väga teiega rääkida. viis aastat tagasi härra Pussutil oli ka kohal, olime me Frontexis. Frontex ei vastata, vastuta põgenikevoolude eest, vaid tegemist on institutsiooniga, mis peab mõtlema, kuidas nend-, kuidas probleeme lahendada. ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete põgenike probleemi lahendada. tihti öeldakse, et inimõigused on üleilmse kehtivusega ja nad kehtivad kõigile, see kehtib nii Malta, Kreeka kui ka Lampeduusa kohta. kui me olime viis aastat tagasi Lampeduusas, siis me nägime väga toredat Berlusconi valitsuse näitemängu no,, nad äh, viisid põgenikud äh, välja ja panid sinna näitlejad põgenike asemele põgenikke mängima nii et mis seal siin on üldse toimunud, jah, Berlusconi võib küll toredaid pidusid korraldada, kuid põgenikevooludega ta hakkama ei saa ja ta ei oska ka inimestega ümber käia. nii et mind ajab juba vihale see, kuidas siin räägitakse sellest, et probleeme äh, Eh, lahendatakse, tegelikult neid ainult peidetakse. jah, härra Borges, teie olite toona see isik, et te olete tõesti fašist, kes härra Törfler, äkki te esitaksite siiski paneelis osalejatele küsimuse, ütleb härra esimees. härra Kreisel Törfler lülitab mikrofoni välja ja räägib ilma mikrofonita. proua Intfeld. sono degli insulti assolutamente ignominiosi, oggi parliamo di Need olid väga õudsed solvangud, mis minu osas esitati. tegemist on väga dramaatilise küsimusega, siin pole ühel asjal mitte mingit pistmist teisega. härra esimees, seda tuleb öelda, Liibüa, Itaalia leping toimis väga hästi, meil oli ka tõendeid selle kohta. jah, võime jätkata, nüüd kõik räägivad õigel, ühel ajal. härra Infeld, proua Infeld, ütleb härra esimees. Yes, chair. esimees see ei ole eriti väärikal moel läbi viidud arutelu, meie ees seisavad tõsised probleemid ja võib-olla üks üldine märkus, enne kui ma esitan oma küsimuse, võib-olla meie, eurooplased, ei tohiks unustada, et meie võime saada nüüd sihtkohariigiks. me varem olime päritoluriigid, kus inimesed põgenesid sõja, tagakiusamise, vaesuse eest ja otsides paremat elu mujal ja neid ei koheldud seal kurjategijatena, vaid neid võeti abasüli vastu mul on tegelikult kolm küsimust. esimene ma kuulsin, et mainiti Europoli kaasamist ja ma tahaksin täpselt teada, milline on Europoli roll ja kuidas ta teeb koostööd Frontexiga. teine küsimus on konkreetselt esitatud äh, Ungari kui eesistujale ja härra Vimonile. on ka teisi riike, mida me täna ei ole käsitlenud, kus äh, olukord käärib, kas on mingeid kavasid, kas me äh, eeldame, Äh, et nad vajavad abi või eeldame, et ka nendest riikidest võib hakata tulema pagulasi. ja viimane küsimus. kahjuks on volinik lahkunud juba. võib-olla teised saavad vastata, äh, äh, kuid volinikul on väga palju tööd, härra Kaiser Tehler. ta mainis summat kakskümmend viis miljonit kriisifondist. tundub, et seda on väga vähe arvestades selle olukorra mastaapsust, võib-olla teised saavad täiendada, äh, vastates, kuidas äh, neid rahalisi vahendeid jagatakse ja kui palju võib veel lisaraha oodata. Äh, proua Keller. tänan, küsimus volinikule. Liibüas on ka neid pagulasi, keda me oleme Itaaliast tagasi saatnud ja millist kaitset me neile pakume kas me ei tunne vastutust nende inimeste eest, kelle me oleme Liibüasse tagasi saatnud? küsimus Frontexile. Te ütlesite, et te ei takista inimesi Euroopa Liitu sisenemast. ma tahaks ju täpselt aru saada, mida on Frontex viimaste nädala jooksul teinud Vahemere piirkonnast äh, äh mitte ainult sellega seoses, et Maguls on saabunud, vaid kuidas te hindate, millisel ajal tulevad need ja millal äh, te viite lõpule ümberasustamise kaasotsustusmenetluses, sest see äh, on oluline ka nende erakorraliste äh, pagulaslaagrite loomiseks ja meie oleme arutanud siin revolutsioone ka Ida-Euroopas. kas te näete meis ka julgeolekuriski? või mõistate ka nende demokraatlike sündmuste positiivseid mõjusid üleminekuperioodil? härra Felides. suur tänu, härra esimees, mul läheb vähem kui üks minut aega, nimelt mul on kaks väga lühikest küsimust. kuulasin siin selgitusi proua Ashtonilt ja ka olen kuulnud Euroopa Liidu ametlikku seisukohti ja mulle tundub, et te räägite keeles, millest mitte keegi aru ei saa. seepärast oleks mul praktiline küsimus millised riigid on avaldanud valmidust põgenikke vastu võtta, sest äh, Araabia riikidest on ju terve tulv nüüd tulemas. ja tahaksin teada, millised riigid on valmis neid inimesi vastu võtma ja ka oma ühiskonda integreerima. me ei taha ju mingeid varjupaigalaagreid kuskil avada ja siis äh, kaasotsustus tagasisaatmise osas, kas see on ka päevakorras? suur tänu ja proua Morvai, üks minut mul on kaks lühikest küsimust Ungari eesistujale ja teistele esinejatele, kes sooviksid vastata. miks on nii iseenesestmõistetav, et Euroopa maksumaksjad äh, haiglaõed, õpetajad, väikesed ettevõtjad peavad maksma nende langenud äh, diktaatori režiimide eest. kas meil ei ole mingit äh, rahvusvahelist fondi, mingit külmutatud raha, mida need diktaatorid oma rahvalt varastasid, kas seda raha ei oleks võimalik kasutada selleks, et katta sihtriikide kulusid äh, nende rändevoogude vastuvõtmisel ja varjupaika andmisel? teiseks, siin öeldi, et äh, inimesi ei saadeta tagasi nende koduriiki, see on täiesti selge ja nad on omal, aga me räägime siin praegu demokraatlikest muutustest. kui need riigid muutuvad demokraatlikuks ja loodetavasti võimalikult kiiresti, siis miks need inimesed ei või tagasi oma demokraatlikku koduriiki pöörduda? suur tänu! nüüd tondisüsteemi järgi nüüd Rahvapartei, siis härra Papa-Nikolau saab veel sõnu, jah, palun. Just a short question, Mr Chairman, thank you for giving me the floor uh, jah, suur tänu. suur tänu, et te mulle sõna andsite. see olukord on sarnane Kreeka ja teiste liikmesriikide olukordadega, kus on voogusid, rändevoogusid. paar päeva tagasi öeldi, et läbirääkimised on lõpp lõppenud. ja nüüd öeldi, et viisalihtsustussüsteemi ei anta Türgile, kas sellega on midagi ette võetud? suur tänu, härra Lambrinidis! That... esimees, lühidalt ma arvan, et kriisiolukord on esile tõstnud äh, ebameeldivalt äh, need küsimused, mida ma olen pikka aega arutanud äh,, Dublin kaks äh, seoses. ma ei ole rahul voliniku vastusega selle kohta, et väga paljud liikmesriigid nõukogus ei eriti hooli ega ole innukad solidaarsuse ülesnäitamisel nende pagulaste ümberpaigutamisel. veel kord toimub see äh, kohustuste pingpong. Äh, paljud riigid viskavad palli tagasi piiririikidega, need piiririigid ütlevad, me ei suuda olukorda toime tulla ja viskavad palli tagasi ja lihtne küsimus kas nõukogus on olnud ka selliseid riike, kes on äh, andnud märku oma valmisolekust vastu võtta äh, varjupaigataotlejaid, nende taotlused läbi võtata ja võtta nad vastu piiril, kui nad saabuvad. ma oletan, et mitte eriti paljud. ma oletan, et finantsabi osutamine ähm, piiririikidele ei abista Maltat, Kreekat, Itaaliat Äh, nende suurte rändevoogudega toimetulekul. ma oletan, et lõppkokkuvõttes äh, varjupaiga taotlejad kannatavad kõige rohkem seeläbi ja kui me räägime tõelisest solidaarsusest, kas nõukogu liikmed tõesti ärkavad üles selle olukorra või lõpeb see olukord katastroofiga liikmesriikide jaoks ja kõige tähtsam ka varjupaiga taotlejate jaoks? härra Bonsignore. tänan, esimees me oleme äh, olnud tunnistajaks sellele, et äh, meie poolt läbiviidav poliitika, mis on suunatud stabiilsusele äh, suhetes diktaatoritega, on ebaõnnestunud. seetõttu mu küsimus nõukogu esindajale. mida nõukogu kavatseb teha selleks, et äh, tagada suurte äh,, tugevate institutsioonide loomine nendes riikides ja mitte diktatuurid äh,? Barcelona protsess ei ole toiminud, Vahemere liit ei ole tegelikult toiminud. kas siis nõukogul ja komisjonil on mingeid kavasid selle piirkonna jaoks ja kuidas nad kavatsevad äh, välja arendada korraliku sotsiaalmajandusliku poliitika, et abistada nende riikide majandust ja kuidas nad kavatsevad seda keerulist olukorda lahendada. Äh, arvestades olukord on tõeliselt tõsine, äh, valitseb eba, väga suur ebakindlus. ja ma tegelikult ei ühine Äh, nende kolleegidega, kes äh, avaldasid kiitust siiani rakendatud poliitikate, minu arvates tuleb, tuleb rohkem ära teha. tänan, esimees, ütleb proua Romero Lopez. ka minul on tekkinud mulje, et Euroopa Liit tegelikult ei saanud aru, mis toimus. Äh, Vahemere lõunakaldal toimunud revolutsioonid on meie revolutsioonid. me näeme, et kõik on muutunud Ähm, tagasipöördumist vana juurde ei ole, ei, küsimus ei ole mitte kommunikatsiooni puuduses. me keskendume ainult energiale ja Euroopa kodanike küsimustele. Äh, samas on häbiväärne, mis seal toimub. me vajame paremat poliitilist keskendumist. mul on häbi hetkel, et ma olen Euroopa Liidu kodanik, sest me tegelikult ei reageeri nii, nagu Euroopa Liit peaks antud olukorras reageerima Frontex peab muutuma. võib-olla tuleks selle agentuuri nime muuta, ma ei tea. sest nendes riikides moodustatakse üleminekuvalitsused, kui tulevikus kujunevad nendest demokraatlikud valitsused, seetõttu me peame abistama neid rändevoogude haldamisel. ja me peame mõtlema nendel küsimustele pikemas perspektiivis, vastasel juhul me ei suuda olla väärikad poliitikud. Grazie. Eh, caro collega Kreisl, questo non è un film, è una... Pro Alfano. Äh, mingi filmiga, see on tõeline nagu farss, naljalugu. Äh, Euroopa Liit toimib nagu Alice imedemaal, ei ole veel täielikult üles ärganud. kuidas on võimalik, et me oleme sattunud sellisesse olukorda ja oleme unustanud, et Euroopa Liit tegelikult toetas äh, neid diktaatorlikke režiime, eriti Liibüat, ka Tuneesia äh, Magrebi delegatsioon Ähm, parlamendis külastas Liibüat ja neid veeti ringi nagu turiste ja nad ei, ei lubatud äh, külastada kinnipidamiskohti. ja äh, härra Medusa ähm, põrustas meid, kuid ei näidanud vajalikke kohti ja kui me tagasi tulime, ütlesime, kõik on korras, poliitika on küll pankrotistunud ja kahjuks hilinemisega me mõistsime, et meie kodanikud ei aktsepteeri sellist tulemust. Nad ütlesid, et me oleme alt vedanud miljoneid aafriklasi kaubanduspoliitika huvides. meid huvitab ainult kaubanduspoliitika ja sellest me räägime. ja nüüd on sadu inimesi, kes surevad, sest neid tapavad sellised nagu Gaddafi. ma vabandan Itaalia kolleegide eest, te peate aktsepteerima seda kriitikat, sest me oleme teinud Gaddafiga käsikäes koostööd, aga ta on tapnud oma riigi kodanikke ja Berlusconi ikka eraldas talle aastate jooksul viis miljonit eurot abina ja Berlusconi ikka see keeldub ütlemast, et midagi tuleb ette võtta. näen, et terve rida kolleege soovib veel sõna saada, aga palun mõistke, et äh, kui äh, me tahame kuulata ära ka külaliste vastused, äh, siis on võimatu jätkata praegu küsimuste esitamisega, nii et teen ettepaneku, et need teist, kes ei ole äh, sõna saanud, saadaksid äh, äh, oma küsimused kirjaliku menetluse teile, et me saaksime neile ka kirjalikud vastused komisjonilt või välisteenistuselt. nüüd äh, anname sõna viimasteks märkudes, märkusteks härra Georgosele, Vimontile ja direktor Laidisele. palun. kas teil on protseduuriline küsimus, härra Tavares, palun? küsiti siit, et eh, miks Ungari maksumaksjad selle eest maksma peaksid, meenutaksin teile, et esimene eh, kõige suurem rahvusvaheline eh, põgenike operatsioon oli Ungaris aastal viiskümmend kuus, mille eest maksid mitmed rahvusvahelise kogukonna liikmed. see ei olnud protseduuriline küsimus, see lihtsalt seisukoha võtsin diskussioonis. palun pidage kinni protseduurist, et me saaksime asjad siiski siin kontrolli all hoida viimase punkti osas ei tahaks ma tõesti kommenteerida tuhandete inimeste eh, elude lõppemist Ungaris aastal viiskümmend kuus, aga paar punkti siiski. kaugele eh, kaasotsustusmenetlus läheb, üritame endast teha parimat, aga ilmselt peame tegema eh, koostööd parlamendiga tagasisaatmistele kausta osas Ungari eesistuja on selleks igati valmis millise võib tekkida olukord teistes nendes riikides, ma ei tea, kuidas need protsessid mujal maailmas jätkuvad, aga Euroopa peab olema valmis reageerima, senini nagu nad on olnud valmis ähm, reageerima selleks, et aidata kaasa demokraatlikele protsessidele, sest on täiesti selge, et äh, ühest küljest peame me tagama Äh, energiatarnekindluse, sisejulgeoleku Euroopa Liidus, me peame samas aitama kõiki demokraatlikke jõude, kes neid äh, protsesse edendavad nendes riikides. ja ainult jätkusuutlikult demokraatlikult suudame me tagada selle, et äh, nende riikide tulevik on samuti demokraatlik ning et seal on selline majanduslik ning sotsiaalne keskkond, mis ei survesta miljoneid inimesi Euroopasse tulema Äh, mis puudutab varade külmutamist, siis eile äh, võttis nõukogu vastu selle sanktsiooni, see on juba jõus ning äh, seda rakendatakse, mis puudutab Euroopa Liidu ja Türgi tagasivõtu kokkulepet, saan ainult rääkida seda, et nõukogu põhimõtteliselt kiitis heaks läbirääkimiste tulemused Euroopa Komisjoni, kes läbi rääkis Euroopa Liidu poole pealt ning Türgi vahel ja nüüd peavad liikmesriigid äh, selle kokkuleppe ratifitseerima ja jõustama. hetkel ma ei saa selle kohta midagi kommenteerida, näeme, kuidas äh, arengud äh, lähevad, Euroopa Liit on sellest tagasivõtu kokkuleppest väga huvitatud ja nõukogu samal ajal andis ka teatud määral rohelise tule Äh, komisjonile Türgiga pidada dialoogi mobiilsuse ja viisaküsimuste osas, aga see ei tähenda seda, et automaatselt oleks tegemist viisavabastuskokkuleppega Euroopa Liidu ja Türgi vahel. solidaarsuse osas äh, juba viitasin asjaolule, et äh, olukord on keerukam. nõukogu diskussioonides täielikult küll tunnistades seda väljakutset, mis Itaalia ja Malta ees nüüd on, Äh, viitasid mõned liikmesriigid selgelt oma tegevustele selles äh, valdkonnas, mis puudutab äh, sisserändajate vastuvõtmist ning ütlesid, et peaks olema väga laialdane horisontaalne pilt. koormuste jagamine praktikas eksisteerib, aga kui vaja, siis tuleb nõukogu selle juurde tagasi, siis nõukogu siis reageerib. näiteks Rootsi näide aastal kaks tuhat kümme võttis Rootsi vastu rohkem kui nelikümmend tuhat põgenikku Iraagist ja rohkem kui viis tuhat eh, ebaregulaarset sisserändajat Serbiast, ilma et ta oleks nõudnud mingit solidaarsusmehhanismi, nii et selles mõttes tuleme, peame me siiski arvesse võtma eri liikmesriikide, liikmesriikide eh, varasemat tegevust eh, üldises solidaarsuses ja mis puudutab naaberriikidega suhelde suh,, suhete kõiki elemente, siis äh, ilmselt äh, peasekretär äh, nüüd tegeleb sellega, kui palju on see naabruspoliitika ümbervaatamine olnud päevakorras ja kui palju on seal muudetud. aitäh, härra Vioon, palun. veel kord teen lühidalt nagu te teate, siis äh, äh, meie tegevus jätkub kahes suunas nii-öelda. esiteks äh, üritame paika panna meetmete paketi, mis oleks valmis nõukogu jaoks, kes on äh, andnud äh, kõrgele esindajale ja äh, nõukogule ja komisjonile ülesande midagi siin teha, nõukogu koguneb kahekümne viiendal märtsil neid meetmeid vaatama, teisest küljest jätkub ka naabruspoliitika ülevaatamine, see on samuti arvesse võtnud kõik viimaste päevade sündmused, selle vaatab üle komisjon aprillis ja komisjon siis esitab oma viimased mõtted selles küsimuses. Need kaks asja on loomulikult omavahel tihedas seoses ja täiesti õigustatult öeldi, et meie ees on sellise ulatusega fenomen, mis puudutab demokraatia otsimist sellistes riikides, kus seda tükk aega ei olnud, et äh, peame asju tõsisemalt uurima ning vaatama, milliseid meetmeid me saame kasutada, et neid riike aidata. ja nagu on öeldud, see ei puuduta mitte ainult lühikese perspektiivi meetmeid, vaid ka tugevaid pikas perspektiivis meetmeid, et aidata nende riikide majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Euroopa Liit ei saa siin tegutseda loomulikult ka üksinda, eelmisel kolmapäeval eh, kogunesime me rahvusvahelise kogukonna suuremate riikidega ka rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, erinevate ÜRO üksustega. hetkel on kõik äh, mobiliseerunud ja uurivad, kuidas nad äh, saavad aidata. Äh, ka Euroopa Investeeringute Pank, EBRD ütles, et nad on valmis oma põhikirja muutma selleks, et siin ka aidata nii et on näha, et kõike erinevad partnerid on tõsiselt mobiliseerunud, et siin abi pakkuda. Äh, see muidugi võtab veidi aega ja me peame veel vaatama, kuidas asjad kohapeal arenevad. küsiti, et mida me teeme koos teiste riikidega, jah, loomulikult äh, jälgime me tihedalt olukorda teistes riikides, aga samas peame me olema teadlikud sellest, mida me oleme ka korduvalt öelnud, et igas riigis äh, on käimas omaenda evolutsiooniline protsess. Tuneesia ja Egiptus on selle läbi teinud, äh, poliitiline evolutsioon endiselt käib, hiljutised sündmused Bahreinis äh, on kulgemas hoopis teistmoodi, nüüd leiavad äh, teatud sündmused aset Kataris, Omaanis, teistes kohtades Jeemenis, jälgime olukorda väga tihedalt et näha, kuidas olukord kulgeb ja kui vaja, siis eh, võtame ette ka meetmed. ja see loomulikult eh, on ka eesistuja välisteenistuse komisjoni prioriteediks. Eh, ja viimaseks küsiti asüüliprotsessi kohta, näiteks Lampeduusa sisserändajate osas, Lampeduusa voolu osas, mida me näinud oleme, siis asüüliprotsess käib aga räägime asüülist hetkel, kui mõnedes äh, riikides, kust need äh, sisserändajad tulevad, näiteks Tuneesias, poliitiline olukord kogu aeg muutub, nii et me peame äh, ajakohastama oma asüüliprotsessi ka selle valguses, mis nendes riikides toimub ning peame uurima, mida liikmesriigid teevad. aitäh ja Äh, viimaseks annan sõna härra Laidisele. proua Komes, kas teil on protseduuriline küsimus, milline protseduuriline küsimus teil on? jah, härra esimees, äh, leian, et on täiesti äh, häbiväärne, et kolleeg äh,, kes äh, äh tegi märkuse Liibüa delegatsiooni külaskäigu kohta, lahku, tema lahkus sealt äh, esimese päeva lõpus ei näinud üldse ise kogu olukorda ja ütles selle põhjal siin midagi. Eh, selle visiidi elemendid eh, eh, viisid selleni, et see parlament võttis vastu väga kriitilise resolutsiooni eelmisel, eelmisel aastal proua Gomes, varem või hiljem tekib meil diskussioon sellest, mis asi on tegelikult protseduuriline küsimus, me võime Äh, seda arutada, parlamendi äh, menetluskorra kohaselt äh, ei tähenda protseduuriline küsimus seda, et mingi teema jälle avatakse, vastatakse kolleegile, kes on just midagi öelnud, mingid diskussioonid võetakse jälle üles. see tähendab seda, et juhitakse tähelepanu mingisugusele selle koja reeglile, mida pole täielikult arvesse võetud. nii et palun, lõpetuseks kuulame ära Frontexi direktori härra Ilka Laidise küsimuse esimees, minu arust see ei ole õige. proua Alfano ütleb esimees, ma ei ole teile sõna andnud. proua Alfano. esimest katkestab proua Alfanot härra Laidina, sõna on teil. tänan, esimees, kui mul on võimalik anda viimane sõna selle üritusel, siis ma tunnen suurt uhkust selle üle. mul on ainult kolm asja öelda. esiteks, inimväärikus ja põhiõigused. me anname endast parima, et edendada meie võimaluste piirides, meie käsutuses olevate vahenditega, meie poolt läbi viidud operatsioonide käigus, liikmesriikide juhtimisel ja Frontexi koordineerimisel nende aspektide täitmine. seda ma tahtsin lisada. teiseks Lampedusa juhtum, ebaseaduslikud sisserändajad Tuneesiast aasta algusest peale ja eriti kahe viimase nädala jooksul, kes on saabunud Lampedusale. härra Guterres, äh, ülemvolinik, väga selgelt ütles ja ka volinik Malmström, Malmström ütles, ärge pidage seda juhtumiks, kus domineerivad need, kes vajavad rahvusvahelist kaitset Nad ütlesid seda selgelt välja. selle kuue tuhande äh, põgeniku seas ainult mõnedel juhtudel oli varjupaiga taotlemine õigustatud. Need olid inimesed, kes olid majanduslikud põgenikud, nagu ma ütlesin, erinevad stsenaariumid, erinevad toimimisviisid. mis tähendab seda, et me oleme osalenud patrullimisel rahvusvahelistes vetes, territoriaalvetes Itaalias, aidates kaasa õhuvaatlusele, tugevdades Itaalia võimekust selles valdkonnas ja oleme saatnud sinna oma eksperteid, kes abistavad Itaalia ametnikke isikute tuvastamisel ja nende teavitamisel. niiviisi me toimime. ja samuti edendame tagasipöördumise operatsioone, mis pidevalt toimuvad Itaalia, Tuneesia suunal. Äh, ja viimasena vastaksin Europoli rolli kohta. arvestades asjaoluga, et Tuneesias tekkis ajutine haldusvaakum. Äh, ma võtsin ühendust Rubeeniga, arutasime seda olukorda ja nõustusime mõlemad, et Europoli intensiivsem kaasamine on hädavajalik, tagamaks seda, et nende huvi, mis on võitlus rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi vastu äh,, ei tõstaks pead äh,. see on nende tegevus nii-öelda kolmandal rindel, äh, nende liikuvüksuste tegevus, sest meie ei suuda vastavat informatsiooni töödelda. Need on kolm aspekti, mida ma tahtsin rõhutada oma vastuses äh, ma tänan veel kord Kodanikuühiskonna komisjoni küllakutse eest osaleda sellel koosolekul, mis toimub äärmiselt olulisel hetkel. me täname ka teid ja täname kõiki meie külalisi, äh, äh, kes tegid suuri jõupingutusi, et osaleda tänane arutelus. ma tänan ka liikmese, äh, et nad mõistsid meie ajalisi piiranguid ja tänan ka tõlke lisa kahekümne minuti eest mida me saime selle libekomisjoni koosoleku erakorralise äh, istungi jaoks. tänan teid kõiki, head päeva!